tugevaid ettepanekuid ning äh, kindlasti teevad nad koostööd komisjoniga Läänemere strateegia ja toona strateegia osas. suur tänu, härra volinik, hääletus leiab aset homme keskpäeval. nüüd siis jõuame oma viimase raporti juurde ning selle on koostanud proua Kratsa, Tsagaropoulou EL-i regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse erilise viitega eesmärgile kaks. sõna on raportööril neli minutit, palun. suur tänu, austatud president, volinik, kolleegid. raporti eesmärk on rõhutada, kuivõrd oluline on regionaalpoliitika ning kuidas see saab panustada majanduse taastamisse Euroopas võttes arvesse praegust finantskriisi ning selle mõjusid reaalmajandusele. me tahame rõhutada asjaolu, et regionaalpoliitika on põhiline investeeringute allikas, mis tagab majanduskasvu. tõukefondid ei ole mitte lihtsalt vahend, mida saaks kasutada teatavate eesmärkide saavutamiseks. tegemist on vahenditega, mida saab kasutada selleks, et äh, kohandada neid äh, olemasolevatele tingimustele ning tagada siseturu tõhus toimimine. raport koguneb ko, keskendub peamiselt äh, eesmärgi kaks piirkondadele. kahe tuhandendast aastast saati on nende SKT olnud küllaltki kõrge ning nad on äh, ka konkurentsi, innovatsiooni ning teadusuuringute alal saavutanud edusamme. pärast kahe tuhande kuuenda aasta reformi keskendusid eesmärgi kaks alad konkurentsivõimele ning kvaliteetsete töökohtade loomisele. peaks ütlema, et sada kuuskümmend kaheksa piirkonda on need, millest me siin räägime, need asuvad üheksateistkümnes liikmesriigis ning juttu on kolmesaja neljateistkümnest miljonist äh, elanikust, kes elavad eesmärgi kahe aladel. nii et äh, neid jõupingutusi peab jätkama nii Euroopa Liidu kui ka kohalikul ja siseriiklikul tasandil. raportist lähtub selgelt, et me tahame toetada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia regionaalset mõõdet tegemist on prioriteediga, mis ei võimalda mitte ainult suurendada piirkondlikku ning sotsiaalset ühtekuuluvust, vaid ka piirkondlikku konkurentsivõimet. see dokument kutsub üles komisjoni üles näitama suuremat paindlikkust seoses assigneeringutega seitsmeteistkümnest äh, rakenduskavast äh, sotsiaalfondidest on kolmeteist muudetud mõningates liikmesriikides. Neid on muudetud selleks, et kohandada rakenduskavasid äh, konkreetsetele eelarveprobleemidele ning majandusprobleemidele, mis on riikides. nii et me tahaksime, et Euroopa Liit toetaks liikmesriikide jõupingutusi selleks, et nad saaksid maksimaalselt ära kasutada seda paindlikkust meie põhiliseks ettepanekuks on, et me toetame nõukogu otsust suurendada ettemakseid riikidele, mille SKT on langenud enam kui kümne protsendi võrra. ning äh, mis on saanud äh, Rahvusvaheliselt Valuutafondilt äh, eelarve defitsiidi alast abi me tahaksime, et komisjon äh, töötaks välja paindlikke lahendusi, mis puudutavad N pluss kaks ning N pluss kolm reegleid. riigid, mis on raskustes, ei tohiks kaotada seda raha, mis nad äh, saavad Euroopa Liidult. ühtekuuluvusraport aga kahjuks ei anna piisavalt kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid andmeid eesmärgi kaks alade kohta. me tahaksime, et komisjon koostaks uuringu selleks, et äh, kõik see vajalik teave oleks kättesaadav ning selleks, et me võiksime tagada, et me teame, kuidas äh, vahendeid kohandada oludele ning äh, see aitaks kindlasti ka finantsperspektiive koostada tulevikus põhinedes tõelistel vajadustel veel üks äh, märkus äh, siin raportis puudutab eriolukordi, nagu näiteks finants ning finants, finants ning äh, majanduskriis, mis praegu valitseb. sellistes olukordades on veelgi olulisem, et tagada, et me rakendame N pluss kaks reeglit, võttes arvesse ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ning võttes arvesse ka majanduse tsüklilist loomust ning selle mõju era- ning avalikule sektorile. ning tahaksime kindlasti rõhutada ka finantsinstrumentide olulisest, olulisust nagu Jaspers, Jeremy ja teised. näiteks Kreeka kirjutas kahe tuhande seitsmendal aastal äh, alla kokkuleppele ning äh, see rakendati väga kiiresti ellu ning me peame tegema, et äh, me teeme oma parima selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitika oleks võimalikult edukas. härra Kelly, üks minut palun suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, ma toetan raportööri eh, ettepanekut ja minu oma kogemus oma kodumaal kahe nädala eest nägin ma, eh, kuivõrd oluline on teise eesmärgi sihtala rahastamine eh, kui seda ei oleks, siis need, need regioonid kannataksid. mina nägin oma kodus, kuidas hinnati seda raha mulle tundub, et mm, maailmas üleüldiselt on olemas eh, uuendajad ja siis teised inimesed. väga vähe on neid, kes on, eh, kes on uuendajad ja igatahes mina nägin Mannheimis, eh, kuidas mm, see raha mõjus inimestele, kuidas see aitas kaasa ja e, see aitab ka teisi regioone. E, ja ainult SKT järgi ei saa vaadata, milline on ühe või teise regiooni mõjuvõim. härra Luhan, palun. kõigepealt ma tahaksin e, õnnitleda raportööri, sest teema on väga oluline, töö on hästi tehtud väga oluline on see teema majanduskriisiga võitlemise kohas, kohalikul tasemel. see on äärmiselt oluline ka Euroopa kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jaoks on vaja kasutada tõuke ja ühtekuuluvusfonde sellepärast, et Mm, neid kasutades muutume me veel tõhusamaks oma eesmärkide saavutamisel tööturul ja sotsiaalse ühtekuuluvuse osas. E, niimoodi me e, saame hoida esiplaanil sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust. oluline on see, et Euroopa liikmesriikide majanduskasv oleks järgusuutlik. E, Kellenbach E, suur tänu, e, härra e, president, väga hea, et te mulle nii hilja veel sõna andsite. mitte kunagi ei ole ühtekuuluvuspoliitika olnud nii tähtis kui praeguse kriisi ajal. töökohad, investeeringud tegelikult koonduvad meie maa keskele, aga tegelikult eh, ühtekuuluvuspoliitika on selleks, et jõuda eh, regioonideni, see on piirkondade jaoks mootoriks. Austria on samamoodi eh, teise eesmärgi sihtala, me saime kasutada ära raha, mis tuli Brüsselist, me kasutasime suure osa sellest piirkondlikul tasemel ja meil on vaja, et see kõik jätkuks selleks, et me saaksime tegutseda paindlikult, eriti arvestades praegusi olukordi ning sellepärast ma arvan, et raport on erakordselt tähtis, sest siin eh, pööratakse suurt tähelepanu paindlikkusele, et tõepoolest leiaks lahu, lahendusi, mis sobiksid kõikidele. härra Sirkovski, daamid ja härrad üks põhilisi eesmärke Euroopa Liidul praegusel hetkel on see, et aitab meil üle saada eh, majandus- ja eh, finantskriisis, see peaks aitama meil üle saada struktuuriprobleemidest. Euroopa Komisjon on tulnud välja algatustega mis tõepoolest peaksid soodustama majandusarengut nii piirkondlikul kui riiklikul tasemel. Eh, püütakse esi-, arendada innovatiivsust, eh, töökohtade loomist, kasutades selleks eh, ühtekuuluvuspoliitikat me peame kasutama kõiki ühtekuuluvuspoliitika võimalusi ja tegema seda paindlikult. ühtekuuluvuspoliitikast rääkides on vaja tuletada meelde, et raha on vaja kulutada väga targalt, me peame eh, tugevdama solidaarsuspõhimõtet ning eh, me peame tagama selle kaudu siseturu korraliku toimimise me ei saa mõelda ainult oma tagahoovile, me peame ulatama käed teistele ning töötama välja korralikud mehhanismid, et kriis ei korduks. ja viimane eh, kõneleja, eh, proua Passescu, üks minut eh, härra president, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri selle äh, raporti eest. liikmesriikide valitsused äh, on võtnud praegusel hetkel kasutusele väga karmid meetmed selleks, et võidelda majanduskriisiga. aga meil on vaja investeeringuid just nimelt Euroopa, eh, mis tulevad Euroopast. meil on vaja eh, Euroopa regioonide konkurentsivõimet tõsta, on vaja tõsta tööhõivet. piirkonnad on esimese eh, sihtala eh, sihtmärgiks minu maal, minu kodumaal, selleks, et kriisist välja tulla, on oluline pääseda juurde Euroopa rahadele ning tõepoolest meid eh, kutsutakse üles ja julgustatakse koostama projekte Euroopa raha hõlmamiseks. nüüd ma annan komisjoni nimel härra, sõna härra Sehkole suur tänu äh, raportöörile ja asepresidendile selle raporti eest, mis käsitleb äh, regionaalpoliitika panust rahandusmajanduskriisiga võitlemisele ja ka Euroopa Parlamendi huvi jälgida äh, selle mõju piirkondade majandusele. ühtekuuluvuspoliitika on poliitika, mis peaks tagama äh, vähenemise sotsiaalsete erinevustes, nii aitama kaasa strukturaalseid muutustele kolmsada nelikümmend seitse miljardit eurot on ette nähtud kuni aastani kaks tuhat kolmteist, millest üle kahesaja miljardi on mõeldud Lissaboniga seotud investeeringud. see annab väga tugeva toetuse kõigile, e, millele kaasnevad ka Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade avalikud investeeringud kuigi majandus on tsükliline ja see eriti seda ei leevenda, see on siiski väga oluline mehhanism äh, tõeliste investeeringute edendamisel reaalmajandusse. ja äh, see äh, poliitika on lahutamatu osa ka Euroopa majanduse taastamise kavast Äh, selle kava ja Euroopa meetmete eesmärk oli vastu võidelda majanduse negatiivsetele mule, mõjudel ja seetõttu komisjon tegi ettepaneku terve reale õigusloovatele muudatustele. selle äh, ettepaneku peamine eesmärk oli kiirendada programmide elluviimist ning kiirendada äh, toetuse jõudmine kasusaajatele selle finantsperspektiivi perioodi jooksul. me Äh, suurendasime Euroopa Liidu poolseid äh, rahastamisvõimalusi ja lihtsustasime ka äh, eeskirju. samuti arvestasime ka soovitustega, mis olid suunatud liikmesriikidele ja aastal kaks tuhat kaheksa võttis komisjon vastu vastava õigusmeetmete paketi viie kuu jooksul mis oli täiesti kooskõlas äh, selle olukorra kiireloomulise iseloomuga. ja ma tahaksin rõhutada, et äh, see edu saavutati äh, tänu institutsioonide vahelisele heale tööle ja koostööle partneritega ja eriti Euroopa Parlamendiga, sest kõik me soovisime kiiresti ja adekvaatselt reageerida, arvestades poliitilisi ja majanduslikke vajadusi Neid meetmeid iseloomustab positiivne liikumine, eh, mis aitas kaasa kulutuste kiirendamisele ning rakendamise takistuste eh, likvideerimisele. Need meetmed võimaldasid liikmesriikidel välja valida sellised abivahendid, mis olid kõige paremini sobivad nende eripära arvestades, sest ei ole sellist lahendust, mis sobib kõigile. taastamise meetmed on aidanud kaasa ka rak-, ühtekuuluvuspoliitika rakendusmehhanismide elavdamisele, lihtsustades nii palju kui võimalik äh, seda protsessi äh, ka projektide ettevalmistamise etapis. Nende meet-, eesmärk ei olnud mitte ainult võitlus kriisi vastu, vaid nendel oli ka alaline roll kriisijärgses olukorras äh, käesoleva programmi perioodi jooksul. mitte vähem tähtis ei ole see, et komisjon esitab ka omapoolse raporti äh, äh taastuskava raames vastu võetud meetmete rakendamise tulemuslikkuse kohta, arvestades komisjoni poolt võetud eh, kohustust esitada parlamendile taoline raport kahe tuhande kümnenda aasta teisel poolaastal. tänan tähelepanu eest. suur tänu, härra asepresident, hääletus toimub homme keskpäeval. daamid ja härrad, meie järgmine istung algab homme, teisipäeval, kuuendal juulil kella üheksast kella üheni ja siis kella kolmest kuni äh, kahekümne kolmekümneni ja siis kella kahekümne ühest kuni kakskümmend neljani. Äh, päevakord on avaldatud.